kaheksa tuhat noorukit ja meest paari päevaga hävitati süstemaatiliselt ja metslaslikult. ja seda Euroopa keskel, kogu maailma silme all. see on kõige suurem sõjakuritegu Euroopas pärast teist maailmasõda, massimõrv mis ei tohtinuks mitte kunagi juhtuda ja kollektiivne nurjumine, rahvusvaheline üldsus ei suutnud seda ära hoida ja see on meil väga südamel täna. me langetame oma pea ohvrite ees Euroopa Parlamendi nimel. väljendan ma nende perekondadele, omakstele meie sügavat kaastunnet. tänase päevani mitte kõik mõrvatud ei ole saanud õigust ja ei ole neid toimetatud viimasesse puhkepaika ja sellepärast me peame võitlema selle eest, et ohvrid ja nende lähedased saaksid õigluse lõpuks, mille nad on ära teeninud ja Euroopa rahvusvaheline kriminaalkohus on lõpuks ometi tituleerinud selle massivõrva genotsiidiks. ja ÜRO oli ju selle koha kuulutanud ohutuks paigaks, kus see kõik toimus ja rahvusvahelise üldsuse silme all pandi seal toime ennekulmatud kuriteod. kaks korda on Euroopa Parlament võtnud oma seisukoha Srebrenica massimõrva osas aastal kaks tuhat viis ja kaks tuhat üheksa. tol ajal eh, me mälestasime kõiki endises Jugoslaavias hukkunuid sõjaohvreid ja kakskümmend aastat hiljem me kordame seda oma kohustust. me ei unusta Srebrenitsat sest lepitus, mu daamid ja härrad, ilma mälestamiseta ei ole võimalik. lepitamine saab toimuda ainult siis, kui läbi elatud valu mõistetakse ja tunnistatakse. ja kui me kuuleme, kui enam ei kuule vihakõnesid ja etnilise puhastusele üleskutsumist ja me ei saa eitada multietnilisi ja palju religioosseid juuri, mis Balkanil on. ja me oleme otsustavalt kõigi nende vastu, kes tahavad vanad teemonid jälle ellu äratada ja jälle rahutust õhutada ja sellepärast on väga tähtis pidada selliseid mälestusüritusi et tõesti kogu aeg oleks meil näha, et destruktiivsed jõud on endiselt elus. Äh, asepresident Lunatšekil ma palusin, et Euroopa äh, parlament üheteistkümnendal juulil oleks esindatud tema näol Srebrenica mälestusüritustel. tähtis on mõelda ka Lääne-Balkani perspektiividele tulevikus, sest me tahame, et seal valitseks stabiilsus, see on meie huvides. ja me oleme valmis kõiki teid kasutama, et seal kehtestada õigusriigid ja toimuks lepitamine. ma palun, mu daamid ja härrad, mälestagem Srebrenica ohvreid leinaseiskuga